milleks on komisjoni avaldus rikkumisest teatajate ja eakirjanike piisav kaitse maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kontekstis ja kõigepealt saab komisjoni nimel sõna proua Jourova, palun. lugupeetud parla-, daamid ja härrad. sõnavabadus on eriti oluline just ajakirjanikele ja teistele meediatöötajatele. Need isikud peavad olema nii vabad, et nad saavad riiki kritiseerida, kartmata tagakiusamist või vastutusele võtmist. see on demokraatliku ühiskonna tähtis iseloomustav joon. sõnavabadust võib piirata, aga selline piirang peab olema proportsionaalne. teiste sõnadega ei tohi sõnavabadust piirata rohkem, kui on hädavajalik, sobiv ja äh, see piirang ei tohi olla ülemäärane, võttes arvesse asjaolusid. Euroopa Liidus ei ole mingit harmoneeritud äh, süsteemi rikkumistest teatajate ehk whistleblowerite kaitsjaks, kaitseks, kuid äh, siiski on rikkumisest teatamine olemas näiteks konkurentsiõiguses ja see on ette nähtud ka uues turu kuritarvituste vältimise määruses ning äh, finantsturge puudutavates, puudutavates määrustes kui aga üldist Euroopa Liidu õigusakti olemas ei ole, siis peab liikmesriik ise seda küsimust reguleerima ja pidama sealjuures kinni olemasolevast siseriiklikust õigusloomest. samas on olemas Euroopa Liidu konventsioonid, mis äh, reguleerivad põhiõigusi ja vabadusi ning neid tuleb samuti arvestada, suur tänu! aitäh, proua volinik, läheme nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt Rahvapartei fraktsioon ja kolleeg Tomitš, palun üks minut. suur tänu, et mulle sõna annate me kõik nõustume sellega, et äh, maksudest hoidumine ja äh, maksude vältimine on väga suur probleem, see mõjutab negatiivselt majandust ja ka elukvaliteeti seetõttu püüame nende ilmingutega mitmete meetmete abil võidelda ja üks äh, selline meede on pilveteenus, äh, läbi mille saab äh, ka edastada vastavaid andmeid. aga siin võivad tekkida probleemid, need on rakenduslikud probleemid. ja ennekõike on need probleemid õiguslikku laadi sellepärast, et äh, pilveteenus äh, on väga äh, delikaatne valdkond, see puudutab isikuandmete kaitset ja tekib küsimus, kuidas siis neid isikuaits-, isikuandmeid kaitsta. kui tulevikus hakatakse tegema otsuseid, siis peaksime meie siin parlamendis aru saama oma rollist meie roll on ka seadusandja roll ja me peame endalt küsima, kas me tahame oma rollist veelgi kaugemale minna või mitte poolteist minutit sotsiaaldemokraatide nimel, Peeter Siimann, palun. aitäh, härra president. komisjoniga tuleb tõesti nõus olla, jah, meil on siin konkurentsiõigus ja teistes valdkondades on ka erireeglid konkurentsi kohta, tuleb nõus olla ka sellega, et liikmesriigid peavad reegleid välja töötama. aga olgem nüüd ausad, kas tõesti keegi siin kojas usub, et liikmesriigid teevad seda üksi? et nad leiavad tasakaalus reegleid, mis arvestavad õigustatud huviga ja saladustega ettevõtetes ja õigustatud äh, huviga avalikkuses selleks, et saada informatsiooni nende asjade kohta, millega nad ei saa nõus olla, nagu näiteks see, eh, seda on maksudest kõrvalehoidmine. just sellele tuleb lahendus leida ja on täiesti selge, et selle riigid sellega hakkama ei saa ja sellepärast ma soovin, et komisjon oleks siin julge. Te peate Euroopa tasandil paika panema selle, et millal on võimalik eh, saladusi välja rääkida, isegi kui eh, need on kaetud ettevõtted, ettevõtete äh, saladusega ja konfidentsiaalsuse klauslitega. me peame tõesti mõtlema selle peale, millal on see siiski kasulik ja millal on avalik äh, huvi infot saada ja siis ei tohiks seda karistada. ma ootaksingi komisjonilt just sellist ettepanekut, mitte et te siin mingit õiguslikult siduvaid äh, ettepanekuid teeksite, vaid teie olete lepingute täitmise järelevalvaja ja teie peate hoolitsema selle eest, et see, mis on äh, paika pandud ja mida me välja töötame, et sellest ka kinni peetakse, sellepärast komisjon peab siin tegema ka julgeid ettepanekuid ja ma kutsusingi teid sellele julgusele üles. aitäh! nüüd kaks minutit ALDE fraktsiooni nimel ALDE ha Marian Haakin. suur tänu, härra parlament! Euroopa Parlament Äh, võtab äh, homme õhtul vastu läbipaistvusreeglid, mis puudutavad organiseeritud kuritegevust ja mida saaks kasutada tegelikult ka Euroopa direktiivi vallas, mis puudutab äh, rikkumistest teatajate kaitset. ombudsman on rääkinud üldisest kultuurist, mis Euroopa Liidus valitseb ja öelnud, et et rikkumistest teatajad üksi ei suuda pettusi, korruptsiooni ja muud Euroopa institutsioonidest kõrvaldada, kuid ka neil on oma roll. siiski on üheksast institutsioonist ainult kaks äh, vastanud äh, ombudsmani üleskutsele ja vastu võtnud sisekorra eeskirja, mis puudutab äh, mis puudutab rikkumistest teatajaid ja need kaks institutsiooni on Euroopa Parlament ja Kontrollikoda. Nemad kaitsevad neid isikuid me arutame täna ju ka LuxLeaksi juhtumit ja ma loodan, lootsin, et komisjon selle kohta midagi ütleb, kuid kahjuks nad ei öelnud. Nad ütlesid ainult, et kui Euroopa õigusakte ei ole, las siis liikmesriik otsustab ise, mis teha ja vaatab oma õigusakte. seda me teame kõik isegi, aga loodame, et komisjon äh, annab ikka äh, lisateavet Luxleaksist teatanud rikkujad on ju üks põhjus, miks Euroopa Komisjon on loonud nõndanimetatud maksukomisjoni. igasugustel aegadel, aga eriti kriisi ajal, tahavad kodanikud selgelt teada, et maksusüsteem on läbipaistev, et nende valitsus ja et ka Euroopa Liidu tasand suudavad operatiivselt tegutseda ja tagada õiglase maksunduse. nagu ma ütlesin, kultuur peab muutuma, kontekst peab muutuma, sest muidu on nii, et äh, pettusi esineb ikka ja neid ei kontrolli keegi. juhul, kui tegeldakse pettuse, rahapesu või millegi muu sellisega, peab äh, vääralt käituv isik aru saama, et äh, ta võidakse ka teolt tabada, aga kui rikkumistest teatada ei julgeta, siis on kurjategijad omakorda julgemad. meil on vaja Euroopa Liidu tasandil tegutseda, aitäh! Mariann, kas sa oled nõus võtma härra Nigreskult sinise kaardi küsimuse. palun. ma võin nõustuda paljude asjadega, mis te ütlesite, proua Haakin, ja ma arvan samuti, et rikkumistest teatajaid tuleb kaitsta nende eest, kes makse väldivad aga mida te arvate nendest, kes makse ei maksa, kas ka neid inimesi oleks vaja kaitsta? Eh, sure ma ei ole kindel, kas ma sain teie küsimusest õigesti aru mulle tundus, et te küsisite, mida teha nendega, kes ise makse väldivad, aga teisi süüdistavad. nii kuulsin ma tõlget, ma ei ole kindel, et ma seda küsimust õigesti mõistsin, et see on ikka asjakohane küsimus. ma ütlen lihtsalt, et maksude vältimine on kuritegu ning on selge, et need isikud peaksid saama ka karistuse. ma palun veel kord vabandust kolleegide käest, sest ma tegelikult ei mõista konteksti, milles see küsimus esitati. kui ma saaksin sellest paremini aru, siis võiksin teile ka selgemalt vastata aitäh, võib-olla selgitame seda hiljem. nüüd saab QNGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Demasi, palun, poolteist minutit härra president, kuue NGL fraktsioon taotles selle küsimuse päevakorda panemist ja suur tänu kolleegidele, et me täna siin sõbralikus seltskonnas seda küsimust saame arutada. ajakirjanik Eduard Perrin on kolmas isik Luksemburgis, kellele esitati kriminaalsüüdistus Luksemburgi lekete pärast. me täname tegelikult äh, tema, tänu temale ja Anton Deltuurile on meil siin maksuküsimuste erikomisjon. me saame aru, et kohtusüsteem on sõltumatu, aga ka meil on ka sõnavabadus ja Luksemburg on praegusel esitanud äh, süüdistuse ähm, õigusele, arvamuse, informatsiooni vabadusele, nii nagu see on põhiõiguste hartas ja inimõiguste hartas paika pandud. Euroopa Komisjoni ettepanekuga õõnestataksegi veelgi seda öö, äh, kaitset. igal aastal kaotavad Euroopa kodanikud miljardi eurot maksutumpingu pärast ja me oleme siin ennast täitsa meeleheitele kärpinud ja maksudest kõrvalehoidmine ei ole mitte mingi ärisaladus, kui kas Euroopa kodanikud saavad minna Maksuametisse ja öelda, et neil on ärisaladus? sellepärast rikkumistest teatajaid tuleb kaitsta seaduslikult ja eriti, kui nad teenivad sellega avalikke huve. komisjoni juhib härra Juncker, kes vastutab nende seaduste eest Luksemburgis ja ma nüüd ootan komisjonilt, et ta hukkab mõista selle kriminaalsüüdistuse, nii nagu ta on seda teinud maailma teistes osades ning et lõpuks hakatakse korralikke kaitsma ja mitte kurjategijaid Euroopas, aitäh! aitäh, härra Demasi, aitäh ka selle eest, et te kõne eest kinni pidasite, suurepärane ja järgmisena saab sõna fraktsioon, Roheliste fraktsiooni nimel proua Jolie. lugupeetud president, lugupeetud proua volinik, kahekümne kolmandal aprillil võeti äh, Luksemburis uurimise alla ajakirjanikus, ajakirjanik, kes paljaldas, paljastas äh, Lux Leaksi äh, skandaali. see on ränk sündmus, võttes arvesse, et me elame demokraatlikus ühiskonnas ning et keegi võib kannatada lihtsalt sellepärast, et ta toob avalikkuse ette kuriteod meil on vaja tagada ajakirjanike parem kaitse me nõuame siin äh, läbipaistvust, aga tegelikult on Euroopa Liit äh, direktiive vastu võttes ise otsustanud käituda äh, salalikult ja mitte läbipaistvalt. see on vastuvõetamatu, võttes arvesse nimetatud ajakirjaniku saatust. meil on vaja paremini kaitsta ajakirjanikke kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis meil on vaja äh, tagada nende huvid ja üldised huvid ja me ju teame ka seda, mis toimub lobistidega ning loodame, et äh, uus äh, komisjon, komisjoni uus koosseis heidab valgust ka sellele, mis toimus endise koos, endise komisjoni koosseisu ajal, aitäh! aitäh ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Zanni. härra president, täna räägime parlamendis maksude kõrvalehoidmise vastasest võitlusest. meil on isegi maksuküsimuste erikomisjon loodud parlamendis, see oli võimalik ainult tänu ajakirjanike abile, nagu Anton Delturi abile, kes rääkisid täpselt, mis seal toimub see näitab, kui tähtis on kaitsta neid, kes on otsustanud konkurentsi moonutavaid tegevusi välja tuua, eriti just äh, maksuvaldkonnas siis. siin valdkonnas ei ole väga palju selgust ja need, kes avalikustavad toimuvat, äh, on väärinud ära kaitse ja see kehtib kõikide jaoks, kes soovivad välja tuua selle, mis probleem meil on praeguse süsteemiga. jah, meil on palju informatsiooniandjaid, kaasosalisi või isegi neid, kes on maksudest ise kõrvale hoidnud, aga meil on ka tegelikult ka äh, Ehm, kriminaalõiguses ette nähtud äh, kaitsemeetmeid ka palju hullemate kuritegude jaoks. me tõesti peame mõtlema, mis on meie lõppeesmärk, võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, sellepärast tuleb neid inimesi kaitsta. aitäh! ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta äh, saadikutest räägib Bernard Monod. suur tänu, lugupeetud volinik praegu on toodud päevavalgale üks suuremaid äh, skandaalne. see mõjutab avalikku arvamust selle asemel, et kaitsta neid, kellel on julgust äh, paljastada ebaseaduslikku tegevusi äh, ja seista kodanike huvide eest, mina leian, et tagada on vaja laialdane kaitse ja miks samas peaks äh, ka paljastama ebaseadusliku rändevõrgustikke. me ei tohi julgas, julgustada sellist ebatervet eraellu äh, tungimist ja jälgimist meil on vaja sa-, aktiivseid äh, sanktsioone nendele, kes pettust korraldavad samas on meil vaja ka karistada neid, kes kaitsevad äh, selliseid äh, skeeme, nii nagu näiteks äh, PricewaterhouseCooper, kes seda on teinud meil on vaja saavutada tasakaal, juhul kui see tasakaal saavutatakse, siis Front National toetab seda lahendust. suur tänu, nüüd üheks minutiks härra Radev, palun suur tänu, äh, lugupeetud president, äh, head kolleegid. internetilehekülje loomine, kus on võimalik äh, teavitada erikomisjoni teatud sündmistust, on üks algatus, mis on üsnagi riskantne, mis tõenäoliselt ei vii meid õigete tulemusteni ja seda paljudel põhjustel mitmeid äh, väärkasutusi võib, äh, võidakse äh, välja tuua arvete klaarimiseks. ja lisaks sellele on vaja täiendavaid jõupingutusi ja pädevusi, mida parlamendil praegusel ei ole. teiseks, arvestades kui negatiivne on kuvand meie õigustalitusest, ei suuda me tagada nende rikkumisest teatajate anonüümsust ja sellist kaitset ei ole tagatud neile, nii nagu ajakirjanikele. meil on võimalik luua äh, selle Secure Cloudsi kaudu tekitada selline olukord, mis äh, ei äh, taga kõiki lahendusi nüüd, mis puudutab seda erikomisjoni ja õigustalitust, siis meil sellist äh, lehekülge ju tegelikult ei olegi üldse vaja, aitäh. nii et siis kolleegina. pooleteiseks minutiks nüüd Anna Koomes, palun. enamus liikmesriike ei paku piisavat äh, kaitset rikkumisest teatajatele ja sellepärast oleme me komisjoni üles kutsuma selleks, et pakkuda tõhusat äh, kaitset rikkumisest teatajatele, kes annavad meile teada erasektori ja avaliku sektori äh, äh, pettustest. see puudutab näiteks juhtumeid nagu LuxLeaks. üks Euroopa Liidu alusliikmetest on seadnud ohtu rikkumisest teatajad, kes teavitasid äh, Äh, aastaid äh, kestnud äh, rikkumistest. avaliku huvides on vaja tagada läbipaistvus, see on meie demokraatia alustalu, tala. ebaõiglased ja ebamoraalsed tegevused ei saa, ei või saada heakskiitu, isegi kui need on seaduslikud mis puudutab Luksemburgi kokkuleppeid, juhul kui need on seaduslikud, siis on vaja äh, komisjoni äh, tegevus selleks, et äh, paremini teavet vahetada. ma kutsun Luksemburgi üles kasutama tervet mõistust ja loobuma sellisest tegevusest, aitäh! suurepärane, sekundi pealt ajaks kinni peetud, järgmisena üks minut ja kolleeg Mattias, palun! aitäh! härra president, me räägime siin tõesti väga spetsiifilisest küsimusest. Äh, ajakirjanik Eduard Perret tegi siin avaldusi Luksemburgis toimuva kohta, Luksemburgi lekete kohta ja tegelikult ainult tänu tema avaldustele oli meil võimalik ka maksuküsimuste erikomisjon Euroopa Parlamendis äh, luua Juncker on süüdi, mitte härra Perret. ja me ei tohi ära unustada seda, et see inimene, kes on praegu kahjustanud Euroopa Liitu nii palju, on Euroopa Komisjoni eesotsas praegu. ja just sellepärast äh, on ka Euroopa Liidu institutsioonide maine nii halb, kui me mitte midagi ette ei võta. kui me nüüd ei tee mitte midagi ajakirjanike kaitseks, siis pole ka mitte mingi ime see, et eh, kodanikud Euroopa Liidu institutsioone ei usalda. me ei tohi seda inimest süüdi mõista, me peame teda kaitsma ja komisjon peab selle eest hoolitsema, aitäh ja nüüd üheks minutiks Sean Kelly. Eh, suur tänu mul on väga hea meel sõna võtta sellel olulisel teemal. kohtunik on see, kes vilet puhub spordis ja nii nagu rikkumisest teataja, siis ka kohtunikku tavaliselt ei armastata, aga samas teda austatakse ja tegemist on vajaliku tegevusega ja sama kehtib ka siin eh, rikkumisest teatajad, kes tegutsevad avalikkuse hüvedes, see ei ole populaarne tegevus, aga nõuab eh, julgust, eriti kui paljastada väärtegusid, mis on eh, seotud maksustamise vältimise ja maksustamisest hoidumisega, paljud hargmaised e-, ettevõtted on üles näidanud erilist leidlikkust selles vallas Äh, arvestuslikult kaotame me ühe triljoni nende ebaseaduslike meetoditega iga aasta ja seega on rikkumisest teatajad äh, ära teeninud igasuguse kaitse, sest tegemist on väga oluliste tegevustega. nüüd vaba mikrofoni voor. esimene kõneleja on härra Marias, üks minut palun aitäh. ma, Euroopa Komisjon mängib väga tähtsat rolli äh, võitluses maksudest kõrvalehoidmise vastu ja sellepärast tuleb nende kuritegude eest ka korralikud karistused määrata. nüüd ajakirjanikud uurisid välja, mis seal täpselt toimus, nii et siin ei ole mitte mingit vastuolu ajakirjanike töö ja avaliku huvi vahel sellepärast et avaliku huvi jaoks on tähtis ka teada saada, mida ajakirjanikud välja leidsid, nii et eh, Eduard Perre töö on väga tähtis me tõesti peaksime talle au andma selle eest, et ta Luksemburgi lekket äh, välja tõi. me ei tohi ära unustada, et meil on siin teatud liikmesriike, mis on maksuparadiisideks, mis mit-, hargmaistele ettevõtetele annavad võimalusi maksudest e kõrvale hoida. ja Juncker on täiesti usalduse kaotanud ja ta on praegusel hetkel ka Euroopa Liidu maine, mainet kahjustanud. nii et tõesti, praegusel hetkel on siin mm, Äh, ära võetud meil õigus oma arvamust avaldada. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Viigas üheks minutiks. maksustamise vältimine ja maksustamisest hoidumine on poliitika keskmes ja sellele on keskendunud ka meedia tähelepanu. see süüdistus äh, on samaväärne kapitalismi süüdistusega, mis on äh, põhjani äh, läbinisti mäda. see, et me räägime rikkumisest teatajate kaitsmisest, näitab seda, et kohtusüsteem ei toimi, nii nagu ka maksukontroll, mille aastate lõikes oleme näinud, et kaitstakse teatud huve. majandus tegelased ja muud kontrollivad olukorda. aga samas rikkumisest teatajaid äh, Antoine Deltour võidakse viieks aastaks vangi heita ja talle võib ka miljonilise karistuse määrata. aitäh! rohkem kolleege ei ole soovinud vaba mikrofoni voorus sõna saada, nii et anname uuesti sõna komisjonile, proua Jourova, palun daamid ja härrad, aitäh selle arutelu eest. ma ei tahaks siinkohal jätta muljet, et Euroopa Komisjon ei tee mitte midagi ma viitasin sellele, et meil on mitmeid seadusandlikke ettepanekuid, milles nähakse ette rikkumisest teatajate kaitse. see, mis siin öeldi, et rikkumisest teatajaid peab austama sellepärast, et nad täidavad väga olulist ülesannet ühiskonnas demokraatia ja õiguse nimel. me peaksime neid kaitsma ja nii, nagu ma eelnevalt ütlesin, peaks seda tegema läbi see riikliku seadusandluse, mis puudutab Euroopa tasandit, siis juba mainisin seda, et kaitse on sisse toodud äh, turu ärakasutamise direktiivi, siin äh, viidati ka andmekaitsele ja ma tahaksin teid teavitada, et äh, töörühm kakskümmend üheksa andis liikmesriikidele juhised selles osas, kuidas kaitsta rikkumisest teatajaid andmekaitse Äh, seadusandluse osas riiklikul tasandil. samuti sooviksin teid teavitada, et äh, rahapesuvastane direktiiv, mis eelmisel aastal detsembris vastu võeti, sisaldab äh, samuti osa, mis puudutab nende kaitset, kes annavad teada kahtlastest finantstehingutest, mis on samuti väga oluline. nüüd tulles tagasi LuxLeaksi juurde, millele te mitmeid kordi siin viitasite ma loodan, et te mõistate, et Euroopa Komisjon ei saa sekkuda liikmesriikide pädevusse ja see puudutab ka seda juhtumit, millele te viitasite. samas aga astume me vajalikke samme selleks, et suurendada läbipaistvust maksuotsuste osas ja see on äh, ennetav meede selleks, et äh, võidelda maksustamise vältimise ja maksustamisest hoidumisega. selleks, et kaitsta rikkumisest teatajaid Euroopa tasandil, soovime me neid meetmeid äh, sisse tuua nii, et avalikkus saaks teavet väga läbipaistvalt mis puudutavad liikmesriikide poolt ettevõtetele tehtavaid soodustusi maksustamisvaldkonnas. komisjon kiitis heaks esimese sammu, mis puudutab äh, liikmesriikide aruandlust, mis puudutab teatud registrit, keskregistrit, kus kõigil on võimalik näha, kus neid äh, maksuotsuseid äh, on vastu võetud ning teine samm puudutab riikidepõhist äh, aruandlust äh, ettevõtete endi poolt, seda hinnatakse äh, järgmiste kuude lõikes, et tagada, et tegemist oleks võimalikult tõhusa meetmega, et täita neid eesmärke, mis puudutavad läbipaistmist ja Euroopa kodanikele teabe edastamist. ma usun, et need ennetavad esialgsed sammud aitavad meil samuti võidelda maksustamise vältimise ja maksustamisest hoidumisega ja samas kaitstes rikkumisest teatajaid liikmesriikide tasandil, see aitab meil lahendada neid probleeme, millest siin rääkisime, aitäh! suur tänu! sellega on see arutelu